action. Einen schönen guten Morgen. tere hommikust kõigile. istung jätkub. mul on teade. sooviti Nils Užak KOV-i immuunsus äh, tõsta. see puudutab äh, Läti seadusandlust ning sellega tegeleb siis edasi parlamendi õigusasjade komisjon. mis puudutab läbirääkimisi ja institutsioonide vahelisi suhteid ja üheteistkümnenda novembri teatisi selle kohta ma ei ole mingit infot saanud, seega läbirääkimistega võib alustada. mis puudutab esimest lugemist ja sellealast kokkulepet, siis selle kohta on meil nüüd info olemas täpne info edastatakse kohtumise protokollis. tähtaeg on kolm kuud ja see hakkab jooksma homme hommikust. enne kui läheme hääletuste juurde, saab sõna härra Bushoi seoses om-, tema raportiga, mis puudutab liidu tervisevaldkonna tegevusprogrammi ajavahemikus kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. suur tänu, suur tänu kõikidele kolleegidele, aitäh nende muudatusettepanekute eest, kõik variraportöörid, kolleegid ja hea koordinaator, kolleeg Peter Liise, aitäh abi eest. viis koma üks miljardit eurot see ei puuduta ainult tulevasi ohte ja pandeemiaid, vaid muudab ka Euroopa Liidu vastupidavamaks ning see on ka kooskõlas teiste Euroopa Liidu programmidega, mis puudutab esmatarberavimeid ja kriisiolukorda. loodetavasti läbirääkimised nõukoguga on väga konstruktiivsed ja jõuame lõpule enne aasta lõppu, et see programm saaks hak-, käivit-, juhtuda kaks tuhat kakskümmend üks alguses. seega tahaksin viidata reeglile viiskümmend üheksa punkt neli, mis puudutab siis ka rahvatervise programmi. suur tänu, lähemegi siis esimese hääletuse juurde täna. päevakorras on see välja toodud, hääletada saab alates üheksa viieteistkümnest. hääletus on sarnane varasematele nimelised hääletused, esimene hääletusvoor on avatud, hääletada saab kuni kümme viieteistkümneni, palun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 Test, test, test. Tist, tist, tist. Test, test. Ja, test, test, test. Jeg skulle manito să funcționeze turn. Voilà le bar en bas. Ja. Oui, ici c'est la même chose.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 ning ma teata, teavitan teid hääletustulemustest. esimeses hääletusvoorus ning hää tulemused on järgmised kõigepealt lõpphääletused härra Bussoi raport liidu tervisevaldkonna tegevusprogrammist. seejärel siis eh, komisjoni ettepanekud vastu võetud kestliku Euroopa investeerimiskava, kuidas rahastada, rahastada rohelist kokkulepet, resolutsioon on vastu võetud. nüüd muudatusettepanekud. härra Fernandesi ja Borova Dinagli raport InvestEU programmi äh, käivitamine. loen muudatusettepanekuid. üks CP vastu võetud, kuus tagasi lükatud algtekst artikkel kolm üks E vastu võetud, seitse tagasi lükatud, üks CP vastu võetud, kolmteist langeb ära, kaheksa tagasi lükatud, kaheksateist samuti tagasi lükatud. algtekst artikkel viis esimene osa ja teine osa vastu võetud üheksateist ja kakskümmend tagasi lükatud algtekst. esimene osa. punkt D. teine osa vastu võetud. üks CP esimene osa ja teine osa vastu võetud. üks CP esimene osa ja teine osa vastu võetud. kakskümmend üks tagasi lükatud. üks CP. vabandust, kakskümmend üks on vastu võetud, üks CP vastu võetud. kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis tagasi lükatud. kakskümmend üks on siiski tagasi lükatud, ütleb kõneleja neliteist tagasi lükatud, kakskümmend kuus tagasi lükatud. üks CP vastu võetud. kakskümmend seitse tagasi lükatud. neli, viis tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend tagasi lükatud. algtekst vastu võetud artiklid kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks D tagasi lükatud, nagu ka kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis. põhjendus kolm, üks CP kolmas osa, teine osa ja kolmas osa vastu võetud viisteist, põhjendus kümme ja kaks tagasi lükatud. üks CB põhjendus kümme vastu võetud. põhjendus üksteist, muudatused üheksa, kolm, kuusteist tagasi lükatud. põhjendus kolmteist, muudatus kümme ja seitseteist tagasi lükatud. põhjendus kakskümmend neli. üks CB, esimene osa, teine osa vastu võetud. põhjendus kakskümmend kaheksa, üks CB esimene osa ja teine osa vastu võetud. põhjendus kolmkümmend muudatus üksteist tagasi lükatud. põhjendus kolmkümmend, üks CB vastu võetud. põhjendus kuuskümmend neli, muudatus kaksteist lükati tagasi. ning sellega lähme muudatusettepanekute juurde Covid-19 vastaste meetmete mõju demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile, lõike kolm, muudatus kaheksa tagasi lükatud, ehm, muudatus kaks tagasi lükatud, lõige kaheksa, muudatus kaheksateist vastu võetud. lõige üksteist, muudatus üheksa tagasi lükatud. algtekst lõikes üksteist 11 esimene, teine osa vastu võetud. algtekst äh, lõige kaksteist vastu võetud. esimene osa ja teine osa algtekstist äh, vastu võetud. lõige viisteist muudatus üheksateist vastu võetud lõige viisteist, esimene, teine osa langevad ära pärast lõiget viisteist, muudatus kümme tagasi lükatud, samuti ka kuusteist algtekst, äh, lõike kuusteist vastu võetud, algtekst äh, langeb ära, lõikest kuusteist langeb ära. üheksateist esimene ja teine osa vastu võetud lõike kakskümmend, esimene teine osa vastu võetud, muudatus üksteist ja kaksteist tagasi lükatud. lõige seitseteist langeb ära, põhjendus seitse vastu võetud, kaheksa vastu võetud, kõikjal algtekst. samuti ka üheksa, kaksteist, kolmteist neliteist, viisteist. nagu ütlesin, vastu võetud need algtekstid. põhjendus kakskümmend kolm ja kakskümmend üheksa, algtekst vastu võetud ka põhjendused kolmkümmend, kolmkümmend üks pärast ühendus B esimene vastu võetud, kolm tagasi lükatud, D muudatus kolmteist tagasi lükatud, põhjendus F esimene ja teine osa vastu võetud, muudatus neli vastu võetud, põhjendus D esimene ja teine osa vastu võetud, langevad ära, vabandust põhjendus AA, algtekst, esimene, teine osa vastu võetud. põhjendus äh, AB, muudatus neliteist ja viis tagasi lükatud. algtekst, põhjendus AB, esimene, teine osa vastu võetud. pärast põhjendust AB muudatus kuus tagasi lükatud, põhjendus AC viisteist tagasi lükatud, algtekst esimene, teine osa, põhjendus AD vastu võetud, põhjendus AE esimene, teine osa vastu võetud, AF muudatus seitseteist vastu võetud, seega algtekst AF-ist langeb ära ning sama võib öelda ka teise osa kohta. muudatus äh, seitse tagasi lükatud, sellega on, olen kõigi hääletuste tulemused äh, edastanud ning istung on katkestatud kella kaheni. siis äh, jätkame järgmise hääletusvooruga, suur ai aitäh kõigile. head päeva Signor Presidente, Boa tarde, caros colegas. Está reaberta a sessão. Kolleegid, tere pärastlõunat. ja istung jätkub enne kui alustame teise hääletusvooruga, tahaksin viiskümmend üheksa punkt neli kodukorra alusel anda sõna Jose Manuel Fernandesele küsimuses, mis puudutab tema raporti saatmist äh, InvestEU raporti kohta. istung jätkub ja härra Fernandes, palun suur aitäh! nagu ma ütlesin, siis kodukorra kohaselt ja selle väga olulise toimiku raportöörina äh, ja mul oli ka kaasraportöör, äh, kolleeg Dinga, Dinagli, me oleme palunud, et see Euroopa Liidu fail saadetaks eelarvekomisjonile ning et see saadetaks ka majandus- ja rahanduskomisjonile, et me saaksime alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. aitäh! härra raportöör, tahaksin teid õnnitleda suurepärase töö eest, mis selle raportiga on tehtud. ning see tuleb hääletusele pärast komisjoni ettepanekuid. avan nüüd teise hääletusvooru tänase teise hääletusvooru, kus me hääletame päevakorras ära toodud dokumentide üle. hääletusvoor toimub kella kahest kuni veerand neljani, kell neliteist null null kuni viisteist viisteist. nagu te teate, siis hääletus toimub täpselt samal viisil nagu eelmistel istungitel. ning kõik hääletused on nimelised kuulutan sellega teise hääletusvooru avatuks ja teil on kuni viisteist viieteistkümneni aega hääletada. teise hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kell seitseteist kolmkümmend. ja sellega peatan praegu istungi, aitäh! Mensch. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. jätkame täiskogu osaistungjärguga. ning nüüd teeme teatavaks äh, hääletuste tulemused. kõigepealt Fernandese ja Dinagli raport äh, Invest EU programm äh, vastu võetud muudetud kujul. teine raport Fernandes Dinaglilt, see puudutab äh, otsust äh, tagasi valdkonna komisjonidesse, lükata samamoodi vastu võetud ja siis eh, Covidi pandeemia mõju demokraatiale ja õigusriigi põhimõtetele, ka see resolutsioon on vastu võetud. üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal ehm, novembril toimunud täiskogu osaistungjärgu protokoll esitatakse järgmise osaistungjärgu alguses äh, ja kui ei ole vastuväiteid, siis kõik vastu võetud resolutsioonid saadetakse vastavatele adressaatidele. täiskogu äh, osaistungjärk on sellega lõppenud, ma tänan kõiki parlamenditeenistusi mõistva suhtumise eest praegusel raskel ajal, see töö ei ole meil lihtne, ilusat nädalavahetust ja sellega on meie istungjärk lõppenud